Euroopa lennundusstrateegia kohta ja nüüd annan sõna meie raportöörile härra Delitškale. palun. suur tänu, lugupeetud juhataja, lugupeetud volinik, kallid kolleegid, lugupeetud daamid ja härrad, tere hommikust! tõsi on, et viimasel ajal ei ole olnud meil eriti palju võimalusi Euroopa Liidu ülistada ja kiita käegakatsutavate tulemuste eest ja tuleb öelda, et lennundussektor siiski on olnud edulugu ja on olnud edulugu just nimelt tänu Euroopa Liidule. kujutage ette kahekümne aasta tagust aega, transpordivõimalusi ja tarbijate jaoks reisimisvõimalusi ma arvan, et nädalavahetuseks reisimine kuskile Euroopasse odava hinnaga äh, oli e- kujuteldamatu tol ajal ja see oli ikka taskukohane ainult piiratud arvule inimestele. tänane olukord on ühtse Euroopa taeva ja liberaliseerimise tulemus, mida me Euroopa Liidus oleme läbi viinud. suurendanud suurenenud transpordivõimalused, lennundusvõimalused ei tähenda aga seda, et me ei seisaks silmitsi väljakutsetega. meil on mitmeid väljakutseid, keskkonnavõimalused ja keegi ei eitaks seda, et me peame hakkama heitmeid äh, vähendama ka lennundussektoris. konkurents kolmandate riikidega, digitaliseerimine, kõik need on väljakutsed. rohkem kui aasta tagasi esitas komisjon oma plaani äh, nende väljakutsetega toimetulekuks komisjon äh, tegi ettepaneku alustada läbirääkimisi meie põhipartneritega, vaadata üle Euroopa Liidu lennuohutusameti eeskirjad, vaadata üle ka kasvuvõimalused ning kasvupiirangud kõik need algatused on väga teretulnud ning me oleme need mõningate teemavaldkondade kallal juba tööd alustanud, aga samal ajal ootame veel mõni, mõndasid uusi ettepanekuid. lennundussektor eeldab suuri investeeringuid, sellepärast et keskkond muutub ja muutub kiiresti. kui me tahame olla tõhusad, peab meil olema selge ettekujutus sellest, kuhu see sektor areneb ja milleks me kasutame oma investeeringuid täna ja tulevikus, meil peab olema visioon, mida tahame ellu viima järg-, viia järgneva kahekümne aasta jooksul see on selle raporti eesmärk, ma püüan leida mõningaid praktilisi alternatiive praegustele mureküsimustele ning teha ettepanekuid tuleviku kohta. paraku kõiki ei saa ma siin täna ette lugeda, aga mõningad kommentaarid siiski. kõigepealt liik-, liikuvus, ühenduvusindeksi väljatöötamine, lähtudes kõikidest Äh, investeeringutest ja kõikidest transpordiliikidest, parandada transpordivõrgustiku äh, toimimist äh, ühenduvust parandades. ühenduvusindeks aitab poliitilistel otsustajatel langetada õigeid otsuseid ilma territoriaalset ühtekuuluvust õõnestamata. siis üle-Euroopaline õhukiirde, et takistada, et kõrvaldada need takistused, mis praegusel hetkel on ja Euroopa lennukitele võimaldada optimaalsed reisivõimalused ma lubasin, et ma selgitan komisjonile, et see tähendab konkreetselt seda, et me tahame Euroopa Liidu templit äh, euro äh, õhualale äh, ning me tahaksime, et nendel Euroopa Liidu õhuala lendudel oleks see prioriteet liikmesriikide tasandi üle. me ei taha siin volitusi ära võtta, vaid lihtsalt oma kohustusi täita. Euroopa lennundusmudeli kujundamine me ei saa konkurentsiprobleeme partneritega lahendada konkurentsi maha surudes. see ei ole võimalik, see hävitab ainult äh, reisijate äh, reisimisvõimalusi, konkurents on võimaluseks meie lennuettevõtetele, aga loomulikult peavad olema ka turvaklauslid ning seetõttu Euroopa Parlament hoiab alati läbirääkimistel silma peal. mitmeliigilisuse soodustamine on ka väga oluline element selles raportis väga sageli, kui me räägime transpordiliikidest ja eriti, kui räägime lennundussektorist, siis käsitleme lennundust teistest transpordiliikidest lahus. ja lõpetuseks turvalisus, julgeolek me kõik teame, miks see on oluline praeguses maailmas. meil on loomulikult parem Euroopa äh, luureinfo paremat kooskõlastamist, meil on vaja kaasaegseid vahendeid, kaasaegset tehnoloogiat, aga peaksime pöörama tähelepanu ka sellele, et tarbijaid ei tohi üle koormata, reisijaid ei tohi üle koormata ja seetõttu kutsume üles komisjoni äh, koostama sellist äh, süsteemi, kus reisijad saavad vabatahtlikult eelregistreerida ning läbida lennujaama turvakontrolli kiiremini ja sujuvamalt. ja meil on mitmeid võimalusi sellest, seda strateegiat edasi arendada, lahendada ning täna saame sellest ka rääkida. suur tänu! ja nüüd äh, jätkame arutelu ja suur tänu ja sotsiaal- äh, ja tööhõivekomisjoni nimel saab sõna härra Kristjanson. suur tänu, tahan tänada ka meie komisjoni nii transpordikomisjonis äh, kui ka tööhõivekomisjonis, et me ühiselt oleme võidelnud lennundussektori arengu üle. meil on vaja paremaid eeskirju. Need reeglid, mis praegu pra meil on, ei toimi piisavalt hästi. see toob kahju nii töötajatele kui ettevõtetele kes korralikult käituvad. kui me tahame odavaid pileteid, siis tegelikult samal ajal tingimused halvenevad, töötajatel on palgad, millest ei saa elada ja eeskirju kasutatakse loomulikult. me peame tagama õiglased töötingimused, korralikud töötingimused, kõik töötajad peavad te teadma, kust tuleb maksta makse ja kus on sotsiaalkindlustus kõik sellised loomingulised eeskirjadest kõrvalehiilimised tuleb lõpetada. selle raporti vastuvõtmisega peame Euroopa Parlamendis ühise rindena seisma ning nõudma komisjonilt selgeid konkreetseid ettepanekuid, mis tagaksid õiglased konkurentsid ning äh, korralikud töötingimused. tegutseda tuleb täna või muidu on meie tulevik lennundussektoris sünge. suur tänu! suur tänu! härra Kristjanson ja nüüd saab sõna äh, proua Pults. suur tänu! tere hommikust, lugupeetud juhataja, austatud parlamendiliikmed, suur tänu selle võimaluse eest täna teie poole pöörduda ning vahetada teiega arvamusi lennundusküsimustes. ma tervitan teie algatusraportit, milleks on kõikehõlmav ülevaade lennundussektorist. suur tänu härra Delitškale, suur tänu härra Kristjansenile raske töö eest, suur tänu ka kõikidele teistele komisjonidele, kes on selle teemaga tegelenud. lennundus on meie majanduse ja meie reisijate jaoks tähtis, selles pole kahtlust. sellega on seotud üle kahe miljoni töökoha otseselt ja see toob sada kolmkümmend miljardit eurot otseselt Euroopa Liidu majandusse. kakskümmend kuus protsenti maailmaturust lennunduse valdkonnas on Euroopa käes ja seetõttu peame sellele valdkonnale palju tähelepanu pöörama. on selge, et töö on suur, äh, tööpõld on suur nii liikmesriikides kui Euroopa tasandil, äh, nii et lubage mul siis käsitleda peamiseid punkte teie raportis. kõigepealt äh, siseturg. täielikult toetan, et me peame lennundustoimikutega kiiresti edasi liikuma, igal aastal umbes viis miljardit eurot läheb raisku sellepärast, et me ei ole ühtse Euroopa taeva vallas saavutanud seda, mida oleks pidanud. oleme täielikult nõus sellega, et Euroopa ühtne lennundusturg tuleb lõpule viia selles kontekstis äh, algatab komisjon äh, teostatavusuuringud äh, ühtse Euroopa ülemise lennuruumi küsimustes, et näidata, kuidas see saaks aidata kaasa meie taeva tõhususe tagamisele. välisinvesteeringud. komisjon tervitab teie jätkuvat toetust selles valdkonnas ja toetab ja tervitab teie toetust Äh, Euroopa tasandi algatustele, me hoiame teid kõikide arengutega kursis. mis puudutab Euroopa Liidu konkurent, lennundussektori konkurentsivõimet, äh, siis äh, väga tore on, et pöörasite tähelepanu investeeringute ligimeelitamisele. see on otseselt seotud ka õiglase konkurentsi küsimustega me praegu töötame uute meetmete kallal, mis peaksid arendada, aitama arendada äh, ühenduvust Euroopas ja need meetmed peaksid äh, valmis olema juba kevadel ning need hõlmavad järgmist. kõigepealt äh, omanikusuhete ning kontrollieeskirjades uued suunised, mis peaksid tooma rohkem selgust rakendamise valdkonnas, teiseks uued suunised avaliku teenindamise kohustuse osas, siis äh, ja äh, määruse asendamine, määrus kaheksasada kuuskümmend kaheksa, siis asendatakse, meie eesmärgiks on luua äh, usaldusväärne töövahend, mis äh, võimaldab tegutseda optimaalselt, kui Euroopa Liidu kodanikud kannatavad kolmandate riikide tavade tõttu. ja teiseks suunised ATM-teenuste jaoks. kolmandaks standardid. paar sõna julgeoleku kohta te toetate meie ettepanekut lennundus, lennuohutuse määruse ülevaatamise küsimuses ja toetate seda, et EASA-l peaksid olema vajalikud ressursid ning vajalik personal. ootan juba kolmepoolseid läbirääkimisi selle teema üle, mis oleksid pidanud juba esmaspäeval algama, loodan kokku, et ki-, loodan, et lepitakse kokku kiiresti uus kuupäev. väga palju on juba saavutatud ning olen veendunud, et selle teemaga jõuame Malta eesistumise ajal ühele poole keskkonnaküsimused. nüüd keskendume äh, sellele, et ülemaailmne süsteem toimima hakkaks, me tahame saada äh, null äh, süsiniku kasvu lennundussektoris ning investeerime sellesse, et see oleks nii kogu maailma tasandil. lennundus on ülemaailmne sektor ja ükski riik ei tohi jääda teistest maha. varasemas ettepanekus teeb komisjon ettepaneku jätkata Euroopa Liidu heitmete kauplemise süsteemi valdkonnas sama reguleerimisalaga, hõlmates äh, Euroopa majandusala lennujaamu, see tagab õiglase kohtlemise kõikidele lennuettevõtetele kogu Euroopas. sotsiaalküsimused. sotsiaalpoliitika element teie raportis. nagu meie oma lennundusstrateegias oleme täheldanud, Äh, lennumeeskondadel on äh, väga keerulised töötingimused, kuivõrd äh, tegemist on suure liikuvusega lennundussektoriga. me kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal võtsime vastu oma suunised, et aidata piloote ja lennumeeskondi töötingimuste tabamisel ja me oleme valmis aitama tõlgendamise valdkonnas iseäranis, mis puudutab lennumeeskondade kodubaasi. see me uurime, kas praegune mudel endiselt äh, on äh, sobiv ja see on üks osa meie ülevaatamistööst lennuteeninduse määruse valdkonnas ja selle raportiga jõuame ühele poole järgmisel aastal komisjon tahab sotsiaalset dialoogi tööturu osapoolte vahel tugevdada lendussektoris ja meie vastav komisjon äh, annab võimalusi äh, paremini olukorda hinnata ning ühiselt hinnata üldiseid väljakutseid äh, lennundussektoris sotsiaalvaldkonnas turvalisus, see on selge, kõik, kõik samad turvalisuse standardid ka sotsiaalkindlustuse valdkonnas peavad kehtima kõikidele, me praegu äh, uurime uute ärimudelite sellekohaseid standardeid. vaatame, kuhu surg, turg areneb ning oleme valmis sekkuma, kui see on vajalik. tööturu osapoolte vaheline dialoog on äh, oluline äh, möödapääsmatult oluline. komisjon teeb koostööd tööturu osapooltega, liikmesriikidega ning kõikide sidusrühmadega, et nende küsimustega tegeleda. suur tänu tähelepanu eest! suur tänu! ja nüüd keskkonnakomisjoni nimel üheks minutiks äh, härra Sani, palun. <clears throat> suur tänu teile mulle sõna andmast, juhataja. ka mina tunnustan seda, et äh, need väljakutsed, mis äh, on täna lennundusstrateegia eest, keskenduvad peamiselt äh, töötajatele, tarbijatele, klientidele ning ka keskkonnastandardid on selles dokumendis hästi kaasatud, nii nagu volinik just ütles. see on ka Keskkonnakomisjoni arvamusega kooskõlas vastavalt meie arvamusele mängib äh, lennundussektor väga olulist rolli selleks, et keskkonnamõjusid leevendada. selle jaoks aga on vaja palju ära teha, selleks et äh, kasutada uusi äh, tehnoloogiaid ning teha teadus- ja arendustegevust selles osas. tahaksin tänada teid kõiki, kes olete aidanud ENVI komisjoni nimel seda arvamust koostada. ja lõpetuseks tahaksin öelda midagi liikmesriikide kohta. julgustan liikmesriike võtmaks samme selleks, et ühtse taeva lepingut rakendada ning vaadata üle ka äh, reisijate õiguste direktiiv. suur tänu ja nüüd äh, siseturu komisjoni nimel saab sõna üheks minutiks äh, proua von Bossut. suur tänu teile, juhataja. siseturu komisjonis tahame me kindlasti teha seda, et kaitsta paremini lennureisijaid lennureisijad jäetakse tänasel päeval paraku väga tihti teadmatusse, näiteks kui on lennureisiga probleeme, nad ei tea, kuhu kurtma minna, kuidas ennast paremini teavitada ja kõik need äh, küsimused on selgitamata tihti. meie tahame ka seda, et äh, kui broneerida lennureis veebis või äh, tavaolukorras reisibüroos, äh, peaksid inimesed saama samad õigused. tarbijate eksitamine läbi äh, igasuguste lisu, lisatasude, kus hind väga oluliselt muutub, on loomulikult äh, lubamatu. Äh, oluline on ka tagada julgeolekut, nagu öeldud, meil on vajaliku kontrollitehnoloogia kasutuselevõtt oluline ning karistused nendele, kes olulistest standarditest kinni ei pea. mis tähendab ka, et meie reisijatele loodud keskkond on turvalisem ning ka reisiajad lühemad. ma olen pettunud selles osas, et IMCO komisjoni äh, aspekte ei ole siia raportisse veel rohkem sisse pandud. sellepärast, et need oleksid olnud tähtsad äh, selleks, et äh, ohutum lennustrateegia saaks sündida, aitäh! suur tänu ja nüüd jõuame fraktsioonide eestkõnelejate juurde. rahvapartei nimel kõigepealt saab proua Kluun pooleteiseks minutiks sõna, palun yes,. Yes, uh, suur tänu teile, juhataja ja volinik, tere tulemast teile, tahaksin äh, härra Telškat tänada Rahvapartei äh, transpordikomisjoni liikmete eest äh, väga hea meie arvamuste arvesse võtmise eest selles raportis. kui ma vaatan tagasi ajas mõned kümned aastad, vaatan lennundussektori liberaliseerimist ja avatud taeva algatust, mida on see mõelnud, täht-, tähendanud meie kodanikele, regioonidele, linnadele, ja töötingimustele. see oli kõik ambitsioonikas ning tõi kaasa eh, madalate hindadega lennufirmade sündimise, mis üle-euroopaliselt tegutsema hakkavad. nüüd on meil vaja uut ambitsioonilainet ja kindlasti lennunduslepingud on olulised eh, ja sellega on vaja tegeleda, nii nagu ka selle komisjoni raportis on välja toodud. Euroopa lennundussektor on väga tähtis, aga me näeme tegelikult, et eh, Lähis-Idas, Vaikse ookeani piirkonnas ja Aasias lennufirmad aina kasvavad, nii et meil on vaja toetada Euroopa lennufirmasid ja lennundussektorit niimoodi, et nad kasutaksid ka kiiresti kasvavate tärkavate turgude võimalusi. me teame, kui me vaatame näiteks Maroko poole, äh, nende lennundus on äh, aktiveerinud äh, topelt suureks USA, Kanada samamoodi, Balkani riikides, nii et vastastikused lennunduslepingud on väga tähtsad selles kontekstis. peame vaatama ka peeglisse, saame aru, et läbilaskevõime on probleemiks, kaks tuhat kolmkümmend viis oleme me täiesti läbilaskevõime osas ummikusse jooksnud, selle lahendamiseks on vaja maksta, maksta nii rahas kui töökohtades ja loomulikult äh, mitmed äh, dokumendid äh, ja direktiivid, näiteks lennureisijate õiguste direktiiv või Ühtse Euroopa taevas on toppama jäänud. nii et lennundussektori lugu on edulugu, aga meil on vaja see edulugu taas muuta, sellepärast et väljakutseid tänasel päeval on väga palju, nendega tuleb tegeleda. suur tänu, ütleb juhataja ja nüüd äh, sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna proua Ajala Sõnder, palun, kaheks minutiks. suur tänu teile, härra president. tahaksin kõigepealt tänada raportööri härra Delitškat oma avatuse ja kannatlikkuse eest äh, läbirääkimistel ähm, raporti juures, mis on mõeldud tulevikustrateegiana, et äh, <clears throat> välja töötada äh, E, projekt, e, et liikuda tuleviku suunas, samas peame vaatama ka tahapoole e, ja käit-, võtma kokku holistiliselt selle, mis oli minevikus ja vaatama, mis, mida oleks vaja muuta ning vaadates taevast maa peale, peab ütlema, et jah, kahtlemata hinnad on muutunud demokraatlikumaks, kuid see on kaasa toonud ka mõningad probleemid. näiteks lennujaamade vastuvõtuvõime juures sellega seoses eh, oleks eh, hea eh, ka parandada näiteks lennujaamade vastuvõtuvõimekust, territoriaalset ühtsust ning samuti ka regionaalsete lennujaamade tähtsust ei tohi unustada, et välja töötada sellised transpordiklasterid lennujaamade, rongijaamade näol, mis peaks meie transpordivõimekust parandama. samuti oleks oluline mõelda sotsiaalaspekti peale, ka seal on vaja suuremat tasakaalustatust, sest see, mis on hea reisijate jaoks, peab äh, siiski tähendama seda, et töötajate palgad ja töötingimused äh, on aktsepteeritavad, sest äh, vastasel korral pole nemad ju võimelised reisima, seega me ei saa Ülemiste lennuinfopiirkonda asendada kuidagi madalate palkade ja halbade töötingimustega niisiis äh, on meil vaja mõelda ka see lennutranspordi parema finantseerimise peale uute äh, äh, finantsraamistiku juures tuleb mõelda ka selle peale, kuidas paremini finantseerida lennundusvaldkonda. tahaksin ka tänada teid selle eest, et räägite ICAO reformimisest ning samuti ka sellest, kuidas Ehm, eh, garanteerida eh, kvaliteetne lennundusteenus meie piirkonnas ja ka mujal maailmas. samuti tuleks mõelda selle peale, et me peaks eh, taaskasutama vanu lennumasinaid, selleks peaks välja töötama uue projekti ja see on võtmetähtsusega. suur tänu ja nüüd saab ECR fraktsiooni nimel sõna kaheks minutiks proua Foster, palun. suur tänu teile, juhataja. Äh, suur tänu, volinik. kõigepealt tahaksin ma öelda äh, väga suured tänusõnad Pavel Telitškale. suurepärane on olnud temaga niivõrd lähedaselt koostööd teha selle uue lennundusraporti kallal. fantastiline lausa. üheksakümmend üheksa protsenti sellest raportist on äh, ülihea, suurepärane ja toetan seda täielikult, aga tõsine probleem tekkis sellega seoses, et töö hõivekomisjon sai ainupädevuse sotsiaalküsimuste üle viiekümne neljanda kodukorra artikli alusel ja tekst viitab sellele, et äh, piloodid Euroopa lennundusettevõtetes äh, võetakse äh, illegaalsete või poollegaalsete lepingute alusel tööle, mis ohustab Euroopa reisijaid ja muidugi ettevõtlusmudelid ka, näiteks kodubaasi kriteerium minu arust ei kuulu sellesse raportisse mis äh, näitab, et me oleme täiesti ignorantsed. seitsekümmend protsenti Euroopa lennudest tulevad üldlennunduse alt. tegemist on kõige reguleerituma transpordisektorina. see vastab äh, õiguslikele ja ohutusstandarditele, mis on väga karmid. nii piloodid kui meeskond peavad vastama äh, igasuguste lennuaja piirangute ja muudele kriteeriumitele ning seetõttu on need süüdistused äh, vääriti informeerivad, provokatiivsed ja neil ei ole siin mingisugust alust. et asja veel hullemaks teha, ei ole me suutnud muuta Tööhõivekomisjoni sellist ettepanekut. me oleme teinud mitmeid viiteid sellele, millised on head töötingimused, kõrgkvalifitseeritud äh, töökohad ja koolitusvõimalused kogu selles raportis. Ähm, mitte selle, me muidugi loomulikult kõik siin toetame äh, kvaliteetseid töökohti ning häid kvaliteetseid lepinguid. me saadame siin vale signaali praegu, sellepärast et me ütleme, et Euroopa lennundusettevõtjaga ei ole Euroopa reisija lohutu reisija, miks nad peaksid siis neid reise üldse broneerima? seetõttu ma ei ole seda valet elementi valmis toetama selles raportis, mis on paraku siia sisse pandud ja mida me ei ole saadud, saanud muuta. aga veel kord suur tänu väga tugeva töö eest ja ma tean, et ta saab minu positsioonist aru, raportöör siis ning äh, ma arvan, et äh, meie sõnum on edastatud, me peame olema ettevaatlikud, kui me lubame komisjonidel niivõrd suurt ja olulist panust panna tähtsate dokumentide puhul. see on vale ja arvamus oleks olnud juba piisav. see on Transpordikomisjoni äh, küsimus ikkagi ja meie fookus on eelkõige transpordisektor, suur tänu! suur tänu, ütleb juhataja ja nüüd pooleteiseks minutiks saab sõna proua Maisner, palun. suur tänu teile, juhataja. jah, komisjon tegi tegelikult väga hea ettepaneku, mis puudutab lennundusstrateegiat äh, Euroopas ja nüüd on Pavel Telitškas samuti väga äh, hea ja oluline raport, äh, mille eest tänan meil on aina rohkem inimesi maailmas ja seetõttu on ka õhk alati muutub tihedamaks, mitte ainult reisijaid ei veeta seal, vaid ka kaupa tappasid ja seetõttu on äh, rääkinud siin äh, härra Telitška üle-euroopalisest õhukiirteest, mida vaja on. meil on äh, omal maanteekiirteed, ka mereteed ja nüüd siis õhukiirteed, mille jaoks on vaja kindlasti üle-eelmist lennupiirkonda luua. aga räägime siin mitte ainult väga suurtest lennu kittest eraettevõtjatest, me räägime siin ka väikestest äh, privaatlennufirmadest, äh, räägime droonidest, meil on vaja konkurentsi mitte ainult äh, rahvusvaheliste lennu, lennujaamade vahel, näiteks Frankfurt, mis oli kõige suurem lennujaam maailmas mingil hetkel, on kaotanud oma tähtsuse, Istanbul on nüüd kõige tihedama liiklusega lennujaam, nii et meil on vaja muutuvates tingimustes uusi mängureegleid, meil on vaja innovaatorlikke ideid, peame innovaatilisemaks muutuma lennundus, ettevõtlusse, ettevõttesse. ma ootaksin eh, biokütusel toimivat esimest lennukit juba ja eh, muid innovatsioone. ja loomulikult on meil vaja õiglasi ja ausaid töötingimusi, sellepärast et see tähendab ka head julgeolekut, meil on vaja rohkem reisijate õigusi ja meil on vaja ühtset Euroopa õhuruumi lõpetan sellega, et ütlen, et nüüd on nõukogus olnud toppamas see õigusandlus Äh, kaks aastat ülemist lennuinfopiirkonda on vaja, me praegu oleme killustunud, lendame siksakis, äh, vaja on äh, tõhusamat piirkonda ja loodetavasti see ka lõpuks tuleb. juhataja ütleb suur tänu ja nüüd saab üheks minutiks sõna proua Konechna kuue nimel. austatud juhataja, austatud kolleegid, mul on väga hea meel selle üle, et raport on sündinud ja tahaksin tänada raportööri, et ta on võimaldanud arvesse võtta ka meie arvamusi ja sotsiaalseid aspekte samuti mainib selles raportis. see oli võimalik äh, Tööhõivekomisjoni äh, tegevuse läbi, aga ka selle eest, et äh, tegelikult kõik kolleegid rõhutasid seda, et töökohad peavad olema kõrgkvalifeetsed ja tingimused head minu arust on ka hea, et teised komisjonid on võtnud sõna siin, seetõttu ma ei jaga proua Fosteri arvamust näiteks EASA äh, ja liikmesriikide kutsutakse üles äh, uusi ettevõtlusvorme ja lennundusvorme mm, silmas pidama. samuti Äh, tuleb rääkida siin nulltunnilepingutest, mis on töövõtjate jaoks väga ebaõiglased. Äh, mina olen tugeva Euroopa lennundussektori poolt, aga see ei tohi kindlasti leida aset äh, töövõtjate arvelt ja neid aspekte peame me arvesse võtma, see on selles raportis ka õnnestunud. suur aitäh teile, härra raportöör! suur tänu, nüüd Roheliste nimel palun kaheks minutiks kolleeg Talunde, palun! herr ordförande! suur tänu teile, juhataja! õhuliiklus muutub aina tihedamaks tänapäeval ja see on loomulikult äh, väga positiivne, sellepärast et inimeste liikuvus on suurem, samal ajal peame me aga aru saama, et heitkogused, mis lennundussektorist õhku paisatakse, on samuti äh, suuremad ja see kahjustab kliimat. liikuvust on vaja küll äh, suurendada, aga emissioone on vaja vähendada ja selle jaoks on vaja poliitikat. meile, rohelistele, on väga tähtis see, et lennundus täpselt samamoodi nagu teised transpordiliigad, liigid maksavad ise oma kliimakahjude eest ja selle eest, kuidas nad keskkonna kahjustavad. ei praegune emissioonidega eh, kauplemise skeem, eh, tehnoloogia areng ega ka muud investeeringuvormid, eh, näiteks rohelistesse tehnoloogiatesse investeerimine ei aita praegu. meil on vaja selliseid reegleid, mis keskkonnasõbralike alternatiivide jaoks panustavad näiteks äh, kiirrongide kasutamine, öörongid, äh, rongide võrgustiku väljatöötamine lõplikult äh, ning säästlikud kütused lennundussektori jaoks. minu arust on ebaõiglane, et lennundussektor praegu oma kulude eest ei maksa, meie ju ei taha mm, sellist olukorda, kus praegu näiteks mitmed lennundussektori ettevõtted ei maksa oma makse õiglaselt või käibemaksu ning paljudel lennujaamadel on erisoodustused. eile hääletasime eh, missioonidega kauplemise skeemi osas eh, ja väga oluline oli selle ettepaneku puhul ka see, et lennundussektor maksab õiget ja õiglast hinda. Eh, paraku aga hääletustulemus näitab seda, et meil on näiline reform ainult ja Pariisi kliimakokkulepet see ei aita täita. meil on vaja seega õiglast äh, hinnasilti äh, lennundussektori kahjude osas äh, keskkonnale ja meie rohelistena töötame sellist strateegiat, mis ei vaataks ainult lühiajalist majanduslikku kasu ja kahjustaks keskkonda. suur tänu, ütleb juhataja. nüüd EFTD nimel saab kaheks pooleks minutiks härra Paksas sõna. suur tänu teile, president arvan, et äh, raport on hea. ma saan aru, et äh, lennundusstrateegial on väga palju mitmeid aspekte, konkurents, äh, julgeolek ja ühtne Euroopa taevas, ma mõistan seda. ma mõistan ka seda, et raportööri ettepanek, mis alustavad juba erinevate lennundusmudelite ja turvalisuse suurendamisega, on vajalikud. arvan ka, et Euroopa Äh, lennunduspoliitika äh, peaks äh, liikuma rangete reguleerimis, range reguleerimise ja juurest suurema avatuse suunas, siin oleks vaja koordinaatori rolli. väikseid lennujaama ju tuleks toetada, keskkomisjon peaks sellele keskenduma ning äh, andma selleks liikmesriikidele ka finantsvõimalusi, et äh, neil oleks võimalik üleval pidada väikseid regionaalse tähtsusega äh, lennujaamu. inimesena, kellel on üle neljakümne aasta olnud lenduri litsents, ei saa ma ühest asjast aru, nagu seda ei saa ka minu teised kolleegid pil-, piloodid, ma ei saa miks sellest, miks me räägime töökohtadest, miks ei, me ei räägi näiteks ka eh, lennundusest kui spordist, miks me ei räägi hobilennujaamadest? miks eh, just tsiviillennundusorganisatsioonide eh, toetused kasvavad pidevalt, aga eraomanikud, kellel on kahe- või neljaistmelised lennukid, eh, miks nõuded neile muutuvad juba sama rangeks kui eh, Boeingu pilootidele, miks eh, need insenerid, kes suudavad ehitada kiireid turvalisi lennukeid, kelle nad ju töötavad väga palju, ootame tundide kaupa turvakontrollides lennujaamades, ma ei saa aru, miks äh, on nii palju ootamist. Äh, selline äh, asi ei ole seotud ainult kliima, kliimanetilise olukorraga ning ma ei mõista ka seda, miks piloodid nii tihti streigivad, seda kohta ma raportist üles ei leidnud, võib-olla see pilootide tavaline eh, väljendused, seal, kus algab lend, lendamine, seal eh, lõpeb lollus, see peaks eh, ka siin raportis sees olema. järgmisena saab sõna äh, proua Franzi. ma elasin Air France'is üle kolmekümne aastaga ja ma kahjuks nägin, kui halb mõju on lennunduse valdkonnas liialdatud konkurentsile. Eh, see ehk kasumi nimel vähendada reegleid on loonud Euroopa Liit raamistiku, mis kokkuvõttes on kasuks mada-, odavlennufirmadele ja rahvus- ja välismaistele firmadele, kes üritavad meeleheitlikult kokku hoida. seda võib öelda nii suurte ajalooliste lennufirmade kui ka suuremate lennujaamade kohta. praegu toimuvad suuremad arengud väljaspool Euroopa Liitu. ainult lennu, et tööstus on veel alles, aga millise hinna eest? Airbus näiteks on, on oma osad ehitusest välja eh, viinud Euroopa Liidust, vähendab oma töötajate arvu eh, ning teeb pidevalt kärpeid. ning eh, ma ei ole nõus ka sellega, kui räägitakse eba loomulikust protektsionismist. mina arvan, et just vastupidine on aktsepteerimatu. ja see on ometi see, mis, see on ometi see, mis on tavaline Ehm, Euroopa Liidus, sest äh, pühad on siin ainult äh, metsik konkurents äh, ja seda kõikides valdkonnas, ka lennunduses, mis on Araabia lennuettevõtete ebalojaalse konkurentsi ohvrid, aga samas see ei ole sugugi üllatav, et te sellist komisjoni kaupmehe poliitikat toetate, sest olete ise selle institutsiooni liige olnud. kuid arvan, et on mõistlik, eh, kui eh, riigijuhid kaitsevad oma riigi ettevõtteid ja töötajaid ja kui mõned arvavad, et eh, selline kaitsev lähenemine meie lennundusele on populistlik, siis ma võtan seda kui komplimente. ma ei taha, et lennundusettevõtted kaoks ära või langeks välisettevõtete küüsi, sest liikmesriigid ei tohi neid päästa ma ei ole nõus sellega, et tekivad sellised uued ärimudelid, näiteks pay to fly või näiteks postkastiettevõtted või siis äh, vale äh, füüsilisest isikust ettevõtlus. ning seega ma ei ole nõus tööst, töö, tööhõivekomisjoni ettepanekutega, äh, kuid öö, samas ma ei oota ka seda, et komisjon mingi, minu ettepanekuid ette võtaks, sest äh, ei mõtle ei reisijate ega töötajate vastu e, ja ome, hoolimata äh, sellest äh, ikkagi on nii, et odavlennufirmad ei ole kümne parima äh, lennundusettevõtte e, hulgas. igatahes on nii, et mina jään selle raporti juures erapooletuks. suur tänu teile nüüd äh, annan sõna härra Sarjanopolusele, kes saab sõna üheks minutiks. τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό, τη στρατηγική αερομεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Euroopa ühine taevas, Euroopa lennundusstrateegia, et äh, lammutada laiali Euroopa teenused äh, Äh, oleme seda kõike oma silmaga näinud, oleme näinud, mis on toimunud Kreeka lennujaamades, kogu personal äh, on, äh, personali on vähendatud, töökohti ära kaotatud, turism, mis sõltub lennujaamadest, on langenud väikese hulga hargmaiste ettevõtete küüsi. E, erasektor võidutseb ning Kreeka rahva suveräänsed õigused on e, unustatud, meie suveräänseid õigusi rikub ka Türgi mere peal ja ja Lausanne'i lepingut pidevalt rikutakse rahva vajadusi on vaja kaitsta, mitte monopoli. järgmisena saab sõna härra Vandekamp. suur tänu, suur tänu kõigile. sooviksin tänada raportööri tehtud töö eest. ma arvan, et eh, see töö kajastab hästi seda, mida me soovime lennundussektoris saavutada Euroopas ning eh, selge on see, et tegemist on valdkonnaga, mis, eh, millega on seotud palju probleeme ja väljakutseid. samas eh, annab see ka Euroopa kodanikele palju võimalusi, kes saavad paremini ringi sõita tänu sellele. see on teatud mõttes emantsipatsiooni liik. tahaksin kiita ka selle sektori innovaatilisust äh, Euroopa, meie tööstuskomisjon külastab Toulouse'i ja Airbusi tehast, kus vaatame koha peal, kuidas see innovatsioon Euroopas välja näeb. teine küsimus, mida tuleb silmas pidada, on konkurents. tõepoolest, selles valdkonnas on konkurents väga äge, alati ei toimi see võrdselt, näiteks konkurents kolmandate riikidega ning ka siin ma mõt-, arutasin, mõtlesin selle asja peale põhjalikult, kui on koosotsustusmenetlus, ei tohi teha pikemat raportit kui põhiraport, sest esitate kokkuvõttes ainult oma arvamuse. ja eriti just noorte küsimusele peaksin eraldi tähelepanu pöörama. suur tänu, järgmisena saab sõna proua De Monte. suur tänu teile, president, suur tänu, proua volinik lennundus äh, on oluline osa meie transpordisüsteemist, mis on oluline selleks, et äh, garanteerida territoriaalne ühtsus Euroopa Liidus. Euroopa äh, transpordisüsteemis on oluline toetada nii rahvusvahelisi kui regionaalseid lennujaamu, mis garanteerivad turismi arengu ning reguleerivad lennu liiklust põhilistes Euroopa ehm, piirkondades, seega to-, võta-, ma toetan komisjoni poolset teatist eh, toetuste jagamise kohta just väikestele lennujaamadele, eh, mis teenindavad eriti just eh, kohalikke piirkondi ning seda jääda ainult liikmesriikide ülesandeks. seal oleks vaja investeerida ka lennujaamade toimimisse sest väikestes lennujaamades eh, on kaubavedu väga väikesemahuline, seega ei saa nad eh, konkureerida teiste suuremate lennujaamadega. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Van Dalen. suur tänu teile. pean ütlema, et härra Delitška raport eh, on, pöörab väga palju tähendusele konkurentsile, innovatsioonile äh, ja äh, kollektiivsusele. samas lennundi, lennunduse juures on suuri probleeme, suuremaid probleeme kui need, need puudutavad näiteks hinnakonkurentsi ja selle juures kannatavad eriti just äh, lendurid äh, ja nad peavad peaaegu peale maksma, et nad saaks ähm, ettevõttes töötada, selle nimi on pay to fly no väga paljud piloodid äh, näevad, et nende peale esitatakse kaebusi, sest nad on liialt väsinud, aga äh, keegi ei võta seda tõsiselt. Pay to fly on väga halb leiutis ja sellega on seotud väga suured ohud. ma saan aru ka sellest, et äh, paljud piloodid on hakanud võitlema äh, sellise eh, juriidilise moodustuse vastu ja neil on minu meelest täielik õigus seda teha. Õnneks mainis eh, seda raportöör ka raportis, mul on selle üle väga hea meel ning teatud muudatusettepanekute tõttu saan ma nüüd seda raportit toetada. suur tänu ja nüüd eh, saab sõna proua Küllan. lugupeetud juhataja, austatud reisijad, ma tahaksin volinik Vultsilt küsida biokütuste kasutamise kohta, teise põlvkonna äh, biokütuste kasutamise kohta täpsemalt ja seda lennuliikluse äh, heitmete vähendamiseks oleks tore, kui biokütuseid kasutatakse, aga biokütuste hind on sageli kolm korda kallim kui fossiilkütuste puhul. ja kui me tahame ja loodetavasti tahame äh, siiski äh, saavutada Pariisi kliimakokkuleppe eesmärke, siis äh, tuleb kõiki meetmeid võtta nii lennundussektoris kui muude, kui ka muudes transpordisektorites. ning loodan, et komisjon võtab sellekohaseid samme, et fossiilkütuse sõltuvusest pisut kaugeneda ning uusi kütuseid kasutusele võtta suur tänu, äh, proua Küllane Praadeli, üks minut, suur tänu, lugupeetud juhataja, tere hommikust, lugupeetud volinik, suur tänu meie raportöörile, härra Pavel Telitškale lennundussektor on äh, sektor, äh, mis on väga dünaamiline ja muudkui kasvab, süsinikdioksiidi heitmed, arv kasvab seitsmekordseks, aga Äh, õige pea, sellepärast et äh, praegu juba kolm koma kolm protsenti heitmetest kogu maailmas on pärit sellest sektorist. lennundussektor äh, seab ohtu Pariisi kliimakokkuleppe eesmärgid ja minu arvates ei saa me lubada sellist arengut ilma, et me heitmetele ning tehnoloogia arengu kahjulikele mõjudele piire peale, piire peale paneks. tegemist on reguleerimata sektoriga, meil ei ole võrdset konkurentsi selles valdkonnas, meil on vaja äh, ja praegusel hetkel on äh, äh, ka teiste transpordiliikidega äh, ebaõiglane konkurents, kerosiini ei maksustata ja nii edasi ja nii edasi. Äh, samuti meeskondade töötingimused ei ole nagu äh, kord ja kohus ja, ja samas sotsiaalvaldkond ning julgeolek on omavahel seotud. tegemist on sektoriga, mille puhul tuleb tõsiselt tööd teha keskkonnaküsimustes, sotsiaalküsimustes, aga ka tehnoloogia küsimustes, aitäh suur tänu ja nüüd saab sõna äh, härra Pruusto. lugupeetud volinik, lennundussektor on sektor, mis mõjutab äh, sadasid tuhandeid inimesi euro-, Euroopas, see on tõeline ka kasvusammas Euroopas. Euroopa Komisjon on sellest aru saanud, kui kahe tuhande viieteistkümnendal aastal esitati teatis lennundusstrateegia kohta Euroopas. täna räägime äh, raportist, mis käsitleb kogu tervikolukorda, võttes arvesse erinevaid valdkondi, mis aitavad seda sektorit sektorit tugevdada äh, nii äh, sisevaldkonnas kui ka rahvusvaheliselt. lennundussektori EASA reform, reisijate õiguste arendamine, siis heitmete küsimus ja rahvusvaheline mõõde lennundusstrateegias, need on noh, meie jaoks tähtsad küsimused, äh, mis peaksid olema ka suunanäitajateks liikmesriikidele ning komisjonile. ma räägiksin ühest teemast ma tahaksin, et äh, mängureeglid oleksid kõikide jaoks ühesugused, aga äh, äh, seda paraku veel ei ole, me peame samas aga kaitsma oma lennundusettevõtteid ning lennujaamasid ebaõiglase konkurentsi eest, tuletan teile meelde, Äh, et toimuvad, äh, et seda tuleb arvestada kolmepoolset, äh, kolmandate riikidega toimuvates läbirääkimistes. just nimelt sedasi on meie lennundussektoril tulevikuperspektiiv kindel. suur tänu ja nüüd saab sõna proua Lucy Anderson, tere hommikust kõigile! lennundussektori jätkuv edu on väga oluline eurooplaste jaoks, Euroopa reisijate jaoks, aga ka Euroopa töötajate jaoks. ma tervitan suurepärast tööd, mida on ära teinud paljud kolleegid lennundusstrateegia väljatöötamise kallal me oleme olnud ühenduses komisjoniga ning suunanud pilgud tulevikku, et paremini reguleerida seda sektorit lähtuvalt ühisest Euroopa visioonist. ühtne Euroopa taevas peab saama meie reaalsuseks, sõltumata sellest, millised on riigipiirid, see tooks meile kõigile kasu mina ja paljud teised annavad endast parima selleks, et Ühendkuningriik täieosaliselt selles projektis osaleks ka järgnevatel aastatel. mis puudutab seda raportit konkreetsemalt, siis ma arvan, et meil Euroopa Parlamendi liikmetena on kohustus keskkonnakahju lennundussektori poolt vähendada ning meie peaksime julgustama üleminekut äh, keskkonnasõbralikumatele transpordiliikidele. selles vallas on päris palju juba ära tehtud, aga tuleb edasigi arendada. tervitatav on ka see, et me toetame äh, täna oma hääletusel töötajate õiguste tagamist äh, mõistlikud inimesed siin parlamendis saavad aru, et, ähm, et tegelikult töötingimused ei ole nagu kord ja kohus äh, nii pilootide kui lennumeeskondade jaoks ning selle küsimusega tuleb tegeleda ühiselt. suur tänu ja nüüd äh, saab sõna härra Sutovski, üks minut. suur tänu, äh, lugupeetud ähm, juhataja, austatud volinik, lennundussektoril on väga tähtis roll majanduskasvu tagamisel ning töökohtade loomisel Euroopas ning ähm, see strateegia on igati õigustatud, Euroopa lennundusettevõtted, ka Poola lennuettevõtted teenivad kasumit ja tulevad maailmaturul üldiselt hästi toime, aga samas on neil vaja ka abi. seda saab teha ka näiteks kahepoolsete kokkulepete kaudu, mida tuleb edendada. mul on väga hea meel, et härra Delitška pööras piisavalt tähelepanu lennutranspordi kättesaadavuse äh, küsimusele, mis on väga erinev, olukord on väga erinev piirkonniti ja liikmesriigiti. Äh, odavate lennuühenduste äh, juurde kättesaadavus kodu lähedal on reisijate jaoks oluline ja seda aitab parandada sobiv konkurents lennusektoris ning samuti ka taristu parandamine. loomulikult kõik lennundussektori tulevikku puudutavad algatused peavad ennekõike lähtuma sellest, et reisijate turvalisus peab olema tagatud. aga äh, kõikide konfliktide puhul ei saa seda argumenti tähtsamana kasutada, äh, ka kui me räägime eriti tööturu osapoolte vahelistest konfliktidest. Tšuntisse äh, suur tänu, härra juhataja, paarisin äh, sõna sellepärast, et toetada muudatusettepanekut kaks pärast lõiget viisteist. siin räägitakse otsusest, ähm, millega, mis puudutavad neljateistkümmet ähm, äh, Kreeka lennujaama. selline lähenemisviis läheb ähm, Euroopa põhimõtetega vastuollu. Äh, Frankfurt, Holland ja tegemist on tegelikult liikmesriigi äh, rikkusega, mis puudutab ka teist liikmesriiki ja siin on äh, sellega kaasnevad mitmed finantskohustused äh, Kreeka riigile ja territoriaalsele ühtsusele ma paluksin, et te toetaksite seda muudatusettepanekut, millega tühistatakse selline lähenemisviis. suur tänu, lugupeetud juhataja, nüüd saab sõna härra Eichholt üheks minutiks. Uh, kõigepealt ma tahaksin öelda, et uh, komisjon uh, tahab kõikidele väljakutsetele astuda integraalse äh, lähenemisviisiga ja MOVE peadirektoraat on teinud äh, suurepäraseid äh, samme transpordi tuleviku valdkonnas, aga kui me keskendume järsku sektorile, siis see integraalne lähenemine kaob kuskile, hajub. lennundusstrateegia on ühekülgne lähenemine, kus keskendutakse ainult ebaõiglasele rahvusvahelisele konkurentsile ning mõningatele probleemküsimustele Euroopa lennu lennualas õhuruumis ja ka sellist integraalset lähenemist, mida meil on vaja, ei näidanud üles paraku meie raportöör. mul on hea meel, et sotsiaalsamba osas on seda raportit parandatud, aga mis puudutab keskkonna külge, siis paraku on kõik jäänud tegemata, isegi ei mainita selles raportis Pariisi kokkulepet, kõik muudkui räägivad ja karjuvad sellest, kui oluline on Pariisi kokkulepe ja samas, kui me räägime lennundussektorist, raport jätab selle täiesti kõrvale. see näitab, et integreeritud lähenemisviis ei äh, ole tagatud ja kui me räägime sektoritest, siis äh, ärgem unustagem, et et olulised on majandus, sotsiaalkülg ja ka keskkond, aga siin tasakaalu pole, nii et ma hääletan sellele vastu. suur tänu ja nüüd saab sõna proua Lopes Bermejo. suur tänu teile, president lennundus, nagu paljud teisedki valdkonnad, on kannatanud komisjoni poolt peale sunnitud liberaliseerimise ning erastamisega äh, pärast. Hispaania on suurepärane näide sellest, üks eraettevõte eh, haldab nüüd eh, lennundustaristut, mõeldes kasumi, mitte turvalisuse ja töötingimuste peale. Era-, erastamine on eh, tähendanud töö, töötingimuste halvenemist selles valdkonnas, samas äh, aga lennundusteenuste kasutajaid on nelikümmend seitse protsenti juurde tulnud, töökohti aga mitte ja lepingud on väga kehva kvaliteediga ja eh, halvad eh, lepingud on muutunud normiks. tuleks kuulata, mida ütlevad ametiühingud, et eh, lennujaamade haldamine ja ettevõtete tegevus ei tähendaks automaatselt töötingimuste halvamist, ehm, e, ärgem erastagem enam ja kontrolligem, kuidas inimesed töötama peavad. E, suur tänu. nüüd oleme sõnavõttudega ühele poole jõudnud ehm, ja mul on viis äh, vaba mikrofoni sõnasoovi, annan sõna kõigile, kes soovisid sõna ja kõigepealt härra Kelly, üks minut. Micro, please. With airlines and aeroplanes and lennuettevõtted äh, ja äh, piloodid, lennundusmeeskonnad, me täname kõiki neid, kes meid reisivad ja me tahaksime Ryanairi ja Lingussit tänada nende tõhususe äh, püüdluste eest mina olen pärit Iirimaalt ja ma, minu jaoks on Brexiti läbirääkimised väga tähtis äh, teema ja see, et Brexit jätab meid ühtsest turust väljapoole ning see võib mõjutada ka reisisektorit, transpordisektorit. kaupade transportimine äh, võib muutuda raskeks äh, Ühendkuningriigist Euroopa Liitu Äh, ja kõik äh, lennundus ning äh, meretranspordi küsimused on sedatorti väga olulised. olen nõus kolleeg Eichhautiga, Pariisi kokkulepet tuleb arvestada ning me peame vaatama, kuidas on võimalik suuremat nõudluse kasvu ähm, ühitada samas keskkonnasõbralikkuse eesmärkidega domnule președinte doamnă comisar vreau să felicit raportorii și pe toți. proua grapini suur tänu ma tahaksin tänada raportööri ning kõiki neid kes on aidanud kaasa selle raporti koostamisele transpordikolleegis ma mäletan kui me rääkisime sellest kui oluline on lennundussektor ühenduvus see mitmeliigilisuse ning äh, turismi arendamise seisukohast, aga ka nõukogu peab ka näitama üles head taset lennundussektori toetamiseks. proua volinik, ma olen kindel, et te teate, et äh, lennundussektor äh, ja areng mõjutab konkurentsitaset ning ähm, majanduskasvu üldisemalt, me kaotame viis miljardit eurot igal aastal, nagu te ütlesite, sellepärast et oleme ühtse taeva küsimustes asja, arengust maha jäänud. ja julgeolek on samuti mureküsimus, konkreetseid meetmeid on vaja julgeoleku tagamiseks ning paremate teenistu-, teenuste tagamiseks. ma toetan Euroopa ühtset strateegiat lennundussektori valdkonnas ning tõkete kõrvaldamist, aga ma tahaksin, et see rakenduks ka juba praktikas. toetan seda raportit ning loodan, et te täna kuuldud mõtted ka teoks teete? kolleeg Marias. lennundussektori strateegia peab tugevdama äh, tööstust ja turismi, me peame monopolide vastu võitlema. näiteks äh, äh, Frapori juhtum Äh, Frankfurdi lennujaam Fraport omab monopoli, neliteist äh, Kreeka lennujaama on samas saanud äh, litsentsi, aga nad ei saa sama palju lennunduslepinguid. meil on viissada kaheksakümmend miljonit toetusrahadena ning see on ka tegelikult keelatud, mis igal aastal siis läheb Fraportile ja Frankfurdile. samamoodi Balkani riikides teatud lennujaamadele Fraporti enamusaktsiad kuuluvad Lufthansale ja seetõttu on Fraport saanud ka monopoli Kreeka lennujaamade üle ning äh, oleme tegelikult äh, lennureisijate äh, protektoraadiks muutunud. see ei ole absoluutselt erakapitali ja konkurentsikohane ja me oleme samas muidugi memorandumi riik, nii et põhimõtteliselt käib see kõik meie töövõtjate kulul. Äh, raport on äh, saanud äh, nüüd monopolettevõtteks ja muudatusettepanekul olen teinud ettepaneku, et regionaalne lennujaam neliteist litsentsi tuleb tagasi võtta ja olen teinud selles osas ka muudatusettepaneku. järgnevalt kolleeg Lopas, palun. suur tänu teile, juhataja. tegemist on strateegiaga, kus me ei näe ennast pe tagasi peegeldumas, sellepärast et tegelikult meie eesmärk on äh, oligopoli turu küsimuste lahendamine. me anname suveräänsuse ära väga strateegilises valdkonnas. töövõtjaid kurnatakse veelgi rohkem ja igasugused kummalised lepingud ja madalamad palgad, see tundub kõik nagu peaaegu et õiguslik. suured hargemaised ettevõtted on ette kirjutanud kõik need reeglid oma hüvanguks ja kasuks siin on äh, mitmeid äh, määrusi ja direktiive, mis puudutab tööaegu, millest ei peeta kinni. liikmesriigid äh, peaksid küll otsustama, aga nagu öeldud, siis reeglid kirjutavad ette ikkagi hargmaised ettevõtted. see on liberaliseerimisprotsessi tulem, mis praegu negatiivseid mõju annab mitte midagi ei tehta selleks, et asja reguleerida, liberaliseerimist suvendatakse see on äh, meie vaba mikrofoni lõpp, ei siiski vabandan, ütleb juhataja härra Caputo ja siis oleme vaba mikrofoni lõpule jõudnud. suur tänu, president. õhu, lennutransport on üks äh, olulisemaid äh, osi meil transpordisektorist. uus lennundusstrateegia peab vaatama eelkõige üle kvaliteedi ja turvalisuse standardid reisijate veos äh, nii maa peal kui õhus. samuti on vaja ka investeeringuid äh, sellesse sektorisse. Äh, lennutransport on osa meie ühisturust, praegusel hetkel on selle juhtimine ebatõhus ja ebaratsionaalne. meil on vaja välja töötada tõhusaid meetmeid, et sellest saaks kasu meie kodanikud ja see ei tähenda, tohiks tähendada pikenenud lennuaega või kõrgenenud hindu see peaks tähendama ka vähenenud CO2 heitmeid. me peame ratsionaliseerima lennundussektori toimimist ning seda saab teha Euroopa institutsioonide abiga. meil on vaja eelkõige saata prioriteet, teada prioriteediks turvalisus ja samuti lennundusvõimaluse kättesaamine. suur tänu komisjoni nimel, saab järgnevalt sõna volinik Puls, palun austatud juhataja, austatud parlamendiliikmed. väga palju teemasid ja väga küsi-, palju küsimusi kerkis siin arutelust. aga suur aitäh kõigepealt äh, äh härradele Telitška ja Kristjansen äh, väga kõikehõlmava äh, põhjaliku raporti eest ning ka selle viljaka arutelu eest. ma tahaksin vastata teile kõigile, äh, aeg on aga napp. nii et püüan keskenduda mõningatele küsimustele ja teemadele ja loodan siis, et saame kahepoolsete kokku, kohtumiste läbi vastata kõikidele teie poolt küsitud küsimustele. kõigepealt biokütused, meie madala emissiooni strateegia käigus olime me tegelikult väga konkreetsed selles osas, et alternatiivseid kütte, kütusevõimalusi transpordisektoris tuleb kasutada ja biokütus on praegu ainukene alternatiiv, mida me ka täielikult toetame. siis mitmeliigilise transpordi kohta mis äh, ka tõstatus siin äh, kontekstis. Äh, muidugi mitmeliigilise transpordi toetamine on õhukvaliteedile ja keskkonnale väga oluline ja see oluliselt mõjutab kohalikku õhukvaliteeti, nii et me väga toetame mitmeliigilisuse kasutuselevõttu kaudsed CO2 heitmed tulevad tegelikult just maapealsest transpordist ja ühistranspordi ning tõhusama transpordisüsteemi väljaarendamine on tähtis keskkonna jaoks, aga ka õiglase konkurentsi jaoks erinevate transpordiliikide vahel ja sinnapoole me liigume. regionaalsed lennujaamad on tegelikult väga positiivsete majanduslike ja teiste mõjudega kohalikele kogukondadele. regionaalsed lennujaamad on ka kaubanduslikke eesmärke hakanud saavutama, võitlevad omavahel ähm, ja konkureerivad õhutranspordi ligimeelitamises loomulikult äh, regionaalsete lennujaamade vahel konkurentsi moonutavad riikide äh, toetussummad ning vajalik on kindlasti vältida ebaõiget riigiabi ja tagada konkurentsi regionaalsete lennujaamade vahel. meie suunised äh, teevad väga selgeks, kuidas avalik rahastamine on õigustatud ja millistel tingimustel komisjoni jaoks teada on, et vähemalt üks oluline rahvusvaheline partner on praegu seireprogrammis, eelkontrolli programmis äh, usaldus ja julgeoleku tagamiseks reisijate jaoks oluline on vaadata, millise kvaliteediga teenust pakutakse. Äh, eelkinnituse osas äh, Äh, ning äh, Ameerika Ühendriikidesse äh, jõudnud inimeste eelnev kontroll on oluline selleks, et Euroopa Liidu reisijad jõuaksid sujuvamalt Ühendriikidesse. vaja on igasuguseid taristu ja menetlusmuutusi selleks, et Euroopa Liidus ka vastavate eest, asjade eest seista. aga reisijate eelregistreerimise küsimus kindlasti on oluline selleks, et kiirendada julgeolekut, suurendada Äh, maksa ja lenda programmide puhul me ei näe praegu, et äh, oleks kuidagi reisijate julgeolek ohustatud või turvalisus, äh, aga uurime asja edasi. aeg on nüüd otsas, aga teiste küsimuste puhul väga hea meelega vastan kahepoolsetel kohtumistel teile. suur aitäh teile tähelepanu eest ja mul on väga hea meel, et oleme siin koos ühtselt tegutsema selle eest, et lennundus oleks ja jääks Euroopa Liidu edulooks, aitäh! suur aitäh teile! proua volinik ja nüüd eh, kaheks minutiks saab veel sõna raportöör härra Telitška, palun. suur tänu. alustan sellega, et tänan kolleege Kluun, Foster, Ajala Sender ja teisi, mul oli suurepärane võimalus teiega koos töötada ja ma hindan teie panust ja teie sisendit sellesse raportisse teiseks, eh, vastusena mõningatele eh, kommentaaridele proua Konechina ütles, et tal on väga hea meel, et ma tegin tagasikäiku sotsiaalsete küsimuste puhul, mul kahjuks aga peab ütlema, et ta vist hästi ei mäleta, mida me äh, seal täpselt tegime, sest et tal ei olnud aega üldse kohalegi tulla. aga kui ta oleks olnud, siis ta oleks teadnud, et sotsiaalküsimused olid juba algusest peale laual sel hetkel muidugi, kui me IMCO-st saime selle äh, ettepaneku, oli see niivõrd äh, pikk kui meie äh, raporti eelnõu. Mm, seda ei olnud lihtsalt võimalik kõike sisse võtta, nii et palun, kolleegid, distsipliini. me muidugi kuivatasime selle kokku lõpuks, aga need aspektid olid alati olemas siis kuidas me kirjutame strateegiaid? me võime muidugi strateegia kirjutada kolmekümne lehekülje pikkuse ja panna sinna kõik sisse aga mitte keegi selliseid pikki dokumente ei loe. pigem ma ütleksin, et teeme strateegiadokumendi, mis ütleb täpselt punktide kaupa ära, millised vahendid ja, ja tööriistad on need, mida me kasutame, nii et kutsun üles vaadata ühenduvusindeksi küsimust. see on täpselt selline tööriist, mida me saame kasutada ja jõuda tulemuseni. daamid ja härrad, mul on unistus ja see on see, et ma ärkan hommikul üles ja otsustan, kas perega või ilma, et õhtul lendame. vaatan internetti ja ostan seal integreeritud pileti, mis viiks mind äh, minu kodukülast Prahasse, siis veel ühte lennujaama ja veel kusagile äh, lennuki ja rongiga. integreeritud piletid, integreeritud transport ma läheksin lennujaama ja see oleks äh, äh, turvaline äh,, mind uuritaks juba eelnevalt, saaksin registreerida, kõik läheks sujuvalt äh,, siis lendaksin ma kusagile kaugele vaikse lennukiga, kus on äh, hea puhanud naeratav meeskond äh, äh, ning äh, igasuguseid ummikuid ja viivitusi õnnestuks vältida. see on see strateegia, mille poole me suundume ja kui me hääletame siin täna, siis oleme teinud veel ühe sammu õiges suunas, nii et äh, suur aitäh ja järk-järguliselt, ma arvan, aktiivse komisjoniga ja ambitsioonika komisjoniga saame me selle unistuse täita. suur tänu teile, ütleb juhataja.